Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da subcomissão. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, ma avan meie koosoleku, tegemist on kaitse ja julgeoleku allkomisjoni koosolekuga Euroopa Parlamendis. minu ülesandeks on juhatada seda koosolekut selle koosoleku alguses, sest ma olin esimene aseesimees eelneval parlamendi ametiperioodil. aga eelkõige on minu ülesandeks või tegelikult on ainult, minu ainukeseks ülesandeks uus esimees valida. ja sellepärast paluksin fraktsioonide esindajaid, et nad nüüd äh, esitaksid kandidaadid. Michael Gala. härra Kaaler, palun suur tänu, proua esimees, mina tahaksin Rahvapartei nimel Arno Tošani kandidatuuri üles panna. kas ma võin küsida teiste fraktsioonide esindajatelt, kas on teisi kandidaate? kui ei ole, siis lähtume sellest, et Arno Tošan saame kinnitada heakskiiduga ühehäälselt ja härra kolleeg, palun võtke siin minu koha peal istet mesdames, messieurs, chers collègues, je tenais à... lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt teid tänada usalduse eest, mul on väga hea meel sellesse ametisse astuda. ning tahaksin veel kord esile tõsta ka härra von Voogau tööd eelmisel ametiperioodil samal ametipostil nüüd alustame aseesimeeste valimisega. kõigepealt valime esimese asepresidendi. küsiksin fraktsioonide esindajatelt, kes on teie kandidaadid suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin veel kord tuua välja härra von Voogau suurepärast tööd selle komisjoni, selle allkomisjoni juhina eelmisel ametiperioodil. SD fraktsiooni nimel tahaksin üles panna Justas Paletskise kandidatuuri, ei vabandust, siiski mitte, härra Kirjatkos Madrenikolas. tema on meie kandidaat esimese asepresidendi kohale. jah, suur tänu, ütleb härra esimees. kas on veel kandidaate esimese asepresidendi kohale? siis saame lihtsalt ühehäälselt heaks kiita või soovib keegi salajast hääletust härra Nikolas, te olete kinnitatud esimeseks asepresidendiks. Pour la deuxième vice-présidence. nii ja nüüd teine asepresidendid, asepresident. jah, palun, fraktsioonide esindajad minu nimi on Hans von Pahlen, esindan ALDE fraktsiooni ja tahaksin teise asepresidendi kandidaadiks esitada Norika Nikolai, kes on praegu äh, lähetusel. kas on veel kandidaate peale härra Nikolai? kas keegi soovib salajast hääletust? ei siis kiidame ta ühehäälselt heaks. proua Nikolai on teine aseesimees selles komisjonis. ja nüüd kolmas asepresident. proua Kuumes, palun. härra esimees, mina tahaksin nüüd härra Justas Paletskise kandidatuuri esitada. kas on veel kandidaate? ei, sellega on härra Paletskis kinnitatud kolmandaks asepresidendiks. Grazie. Nous procédons enfin à l'élection du ja nüüd jätkame ja valime neljanda asepresidendi. fraktsioonide esindajad. jah, suur tänu, ütleb härra Kaaler. rahvapartei nimel esitaksin üles, kas ta on ka kohal, kolleegi Liiseki, kolleeg Liisek oleks meie kandidaat. vabandust, jah. kas on teisi kandidaate sellele kohale? siis kiidame heaks härra Liiseki kandidatuuri. tema on siis neljas aseesimees selles komisjonis Après la constitution du bureau, nous allons... ja nüüd vaatame meie ajakava kahe tuhande üheksanda aasta teisel poolel. Teil on esitatud meie kalender. järgmine koosolek toimub juba homme varahommikul kell üheksa. siis tuleme kokku kolmandal septembril ja juba praegu saan teile teatada, et üheksanda novembri koosolek jääb ära. sest mina isiklikult pean olema Rootsis ühel koosolekul ja sellepärast äh, ütleksin teile juba praegu, et see koosolek jääb ära. kui